kogunenud, tegelikult meil on kaks ühist asja. esiteks, meil on vastutus nende miljonite inimeste ees, nende inimeste eest, kes on usaldanud meile oma lootused ja hirmud. ja teiseks, meil on kõigil olnud väga palju õnne. elu, mis veedetakse teiste teenistuses, on täieväärtuslikult elatud elu. aga ainult siis, kui me oleme nende miljonite inimeste ootuste kõrgusel, kes on koos meiega täna siin täiskogu saalis. ja kui see ei õnnestu meil, siis kõige haavatavamad maksavad kõige kõrgemat hinda. noored mehed ja naised, kes vaatavad oma tulevikku ega näe seal mitte midagi segaduses ja hirmunud pagulasemad, kes hoiavad kramplikult kinni oma lastest, kuid kellel pole kohta, mida nimetada koduks. Need murelikud isad, kes ei leia tööd selleks, et teenida elatist oma kõige kallimatele. ja kõik need paljud inimesed, kes tunnevad, et nad on jäetud kõrvale, kelle identiteeti ähvardatakse. viimase aastakümne tunnusjoon on olnud see, et inimesed on teinud oma hääle kuuldavaks miljonid kogu maailmas on tulnud tänavatele, protsessi, protestimarssidele, on istunud maha, heitnud pikali, tweetinud, podcast'e koostanud, hashtag'e. ei olnud selgelt ja kõlavalt välja, mida nad tahavad. ja nad kõik tahavad ühte ja sedasama asja. et neile antaks võimalus jõuda läbi jõupingutuste sihile. head sõbrad, inimesed kõikjal maailmas on öelnud selgelt, kuhu nad tahavad jõuda. aga nad vaatavad meie poole selleks, et me näitaks neile teed. Nad vaatavad meie poole selleks, et me saaks, et me saaksime ees seisvatest takistustest neid üle aidata. ja sellega seoses esitaksin mitu küsimust, mis saaks siis, kui. ja need ei ole lihtsalt õhtu visatud küsimused või teoreetilised küsimused. eriti minu kodupiirkonnas kus kõige mustemad stsenaariumid paraku ei jää hüpoteetiliste stsenaariumite hulka, vaid sageli jõuavad väga tihti reaalelu piiridele. lisaks sellele, see, mis toimub Lähis-Idas, äh, seda tuntakse kõikjal maailmas. nii et alustaksin meie piirkonna kõige sügavamast haavast mis saab siis, kui maailm loobub kahe riigi lahendusest Palestiina ja Iisraeli konfliktis? üle seitsmekümne aasta konflikt on põrmustanud lootuse õigusele, õiglasele lahendusele. täna ühe riigi pooldajad üritavad aktiivselt peale suruda mõeldamatut lahendust äh, regioonile ja kogu maailmale, milleks oleks üks riik äh, kus on struktuurne ebavõrdsus, kus palestiinlased on teise klassi kodanikud. üks riik, mis pöörab oma selja naabrusele, mis põlistab eraldusjooned rahvaste ja uskude vahel kogu maailmas. viis aastat tagasi seisin siin täiskogu saalis ja rääkisin sellest, kui oh, kui ohtlik on see, kui me ei suuda rahuprotsessi edasi viia. ja täna ma pean ütlema avameelselt, et ohud on kasvanud vägivald kasvab, asunduste ehitamine kasvab ja rahvusvahelise õiguse eiramine jätkub. ma olen seda öelnud arvututel kordadel, e-, väga erinevatel viisidel ja kordan seda veel ja veel. rahumeelsem maailm ei ole võimalik ilma stabiilse Lähis-Idata. ja stabiilne Lähis-Ida ei ole võimalik ilma rahuta palestiinlaste ja iisraellaste vahel. ja mis saab siis, kui Jeruusalemm, linn, mis on minule väga südamelähedane ja mis on väga suure ajaloolise tähendusega minu perekonna jaoks, jääb vaidlusaluseks linnaks. kas me saame endale seda lubada, et me röövime kristlastelt ja moslemitelt spirituaalsuse, rahu ja koos eksisteerimise, mida see linn sümboliseerib. ja lubame, äh, et seal algab poliitiline konflikt. ja nüüd hüppan kiiresti edasi ummikusse viinud vastasseisuni Ameerika Ühendriikide ja Ira Iraani vahel. mis saab siis, kui järgmisel korral kumbki pool ei astu tagasi kuristiku servalt ja veab meid kõiki kaasa enneolematusse kaosesse. kõigi sõda kõikide vastu seab ohtu kogu piirkonna stabiilsuse. ja lisaks toob see kaasas tohutud vapustused kogu äh, maailma majandusse, kaasa arvatud äh, turgudele. ja see ohustab ka meid sellega, et taas kerkib esile terrorism kogu maailmas. ja veel üks küsimus. mis saab siis, kui Iraak ei suuda ära kasutada oma rahva potentsiaali ja soove ning libiseb tagasi kaootilisse seitsmeteistkümneaastasesse tsüklisse, mida iseloomustab taastumine ja tagasilangemine või veelgi hullem, konflikt. Iraagis asuvad kaksteist protsent maailma teadaolevatest naftareservidest, kuid mis on veel olulisem, seal elab nelikümmend, üle neljakümne miljoni inimese, kellele see maa on koduks ja kes on kannatanud nelikümmend aastat sõja, sanktsioonide, okupatsiooni, hõimukonfliktide ja ISISe terrori all. täna nende tulevik tugineb hapral rahul ja mina igal juhul ei jäta maha meie vendi ja õdesid Iraagis. aga mis saaks siis, kui Süüria jääb globaalsete osapoolte rivaalitsemise objektiks ja algab taas tsiviilne konflikt, kui taas kerkib esile ISIS ja kui Süüriast saab äh, see baas, kus valmistatakse ette rünnakuid kogu maailma vastu. Süüriast võib-olla enam ei räägita nii palju pealinnadest. tema kannatused on jäänud äh, meie mõtetest ja pilkudest kaugemale, kuid kriis ei ole kindlasti veel lõppenud. viimase üheksa kuu jooksul üle poole miljoni inimese on kodudest lahkunud ja paljud nendest olid juba pagulased. kas keegi siin ruumis viibijatest soovib näha veel ühte Süüria pagulaskriisi kogu selle õuduses ja valus? kas keegi tahaks veel näha, et mõni süütu laps uhutaks teie randadele? ma tean, et ma räägin siin kõigi nimel, kui ma ütlen kindlasti mitte ja siis ma küsin teilt, mis saab siis, kui Liibüa variseb kokku ja hal-, algab täieulatuslik sõda ja lõpuks saab Liibüast läbi kukkunud riik? mis saab siis, kui Liibüa ongi uus Süüria, aga palju lähemal äh, sellele kontinendile, mis on teile koduks? ja ütlen veel kord, mis saab siis, kui Araabia riikide valitsused ei suuda äh, üle kuuekümne miljoni töökoha luua noortele lähiaastakümne, läbi, lähiaastakümnel ja kui see ja kui meil see ei õnnestu, kas siis, kui see ei, ei õnnestu, kas me siis äh, loomegi kasvulava ekstremistlikele rühmitustele, me teeme nende, neile palju lihtsamaks uute terroristide värbamise, kui äh, nad jäävad haavatavaks ja lootusetuks. kas me saame endale lubada, et regiooni noored elavad lootusetu, lootuseta? sõbrad, need küsimused, mis saaks siis, need stsenaariumid, ma tahaksin, et see oleks produktiivne mõtteharjutus, selleks, et me saaksime ennetada arvutuid tragöödiaid ja kaitsta inimesi nende teel. minu usk Jumalasse on toeks minu optimismile. ja minu usk äh, ja see toetab minu usku inimkonna jõusse ja vastupanuvõimesse. meie parem ja ühtsem mina on alati käeulatuses. püha Koraan ütleb, et need, kes kannavad oma koormat kannatlikult ja usaldavad oma Jumalat, saavad suurima vastutasu. kannatlikkus ei ole mitte lihtne omadus maailmas, mis ei aeglustu kunagi, kus inimesed sekundi murdosa jooksul langetavad otsuseid ja ootavad hetkega saada tulemusi seepärast juhtimine, juhtimine tegelikult eeldab hoopis vastupidist, järelemõtlemist, tarkust ja pikaajalist nägemust. rohkem kui kunagi varem on meil vaja kannatlikkust poliitikas, sest meil kõigil on vastutus. me peame kaitsma oma rahvaste pikaajalisi huve ja heaolu peame reageerima kiire, kiireloomustele sündmustele mõõdukate meetmetega ja mitte sekundiga reageerides. poliitika ei ole see mäng, kus kõige kiirem võidab. mõnikord, mida kiiremini liigume, seda ka, seda kaugemal tegelikult jõuame finišijoonest. minu isa, King Hussein, õpetas mulle, et rahu poole püüdlemine on raskem kuid üllam tee. see on raske tee, kus on kõige parem kõndida koos sõpradega, selliste sõpradega nagu teie, Euroopa rahvad. nii et koos saame liikuda selle tuleviku suunas, mida ootavad meie rahvad ja mida väärivad nemad ja kogu maailm. suur tänu! täname jordaania eh, kuningat kes on euroopa parlamendi suur sõber euroopa liidu eh, väga hea partner kuulasime eh, mida ütlesite suur tänu Äh, selle eest, et äh, püüdlete igati äh, rahu poole ja tõepoolest, meil on palju tööd ühiselt teha ja usun, et käesolev aasta näitab seda päris selgelt. aitäh ja nüüd jätame kaks minutit pausiks ja jätkame hääletusega.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 meil läheb täna hääletamiseks tund kakskümmend on ette nähtud, aga teie abiga saame ehk ka natuke kärmemalt selle teha. kõigepealt äh, ettepanek äh, esimeste konverentsilt, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, kolleeg Visnevska äh, raport. kas on protseduurilisi küsimusi? meil on siin nimeline hääletus ja hääletamine on alanud ich sehe nichts. kolleeg äh, Kolaja, tahaksin hääletamise lõpetada, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd kolleeg Kolaja, palun now my point is a bit ma tahtsin küsida, kas te võiksite oodata natukene, enne kui kõik istub, et kõik istuksid maha, siis saate ka piisavalt tähelepanu. siin oli palju äh, lärmi, ei olnud üldse võimalik kuulda, mida te ütlete. ja saime koos sellega siiski hästi hakkama. nüüd edasi kolleeg Poreba raport, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd edasi Vaidere raport, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad Euroopa rohelist kokkulepet kõigepealt äh, muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, teise osa hääletamine on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. neliteist nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi paragrahv kaks, originaaltekst kaasosas esimene poolt, vastu, erapooletu vastu, teine osa inimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv kolm, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud Äh, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud. palju erapooletuid, kontrollime igaks juhuks üle, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi viisteist nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend seitse inimene hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kuus, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm poolt, vastu erapooletud. ja päris palju erapooletuid, igaks juhuks kontrollime üle, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu raport tagasi lükatud kakskümmend kuus, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv üheksa originaaltekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi originaaltekst kahes osas, mõlemad nimeliselt, esimene osa, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kahes osas, mõlemad nimeliselt, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja paragrahv neliteist, originaaltekst kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv viisteist, originaaltekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollin üle, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu. ei, vabandust. jah, sõnad läksid suust segamini, vastu võetud. kolmas osa niisiis, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kümme, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kaheksa nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kolm nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud paragrahv äh, kakskümmend kaks, äh, viies osas, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud samuti vastu võetud ja ähm, järgmine osa nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja viies osa nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime üle, muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv kakskümmend kolm, originaaltekst. kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks kahes osas, mõlemad nimelised, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. paragrahv kakskümmend neli, originaaltekst äh, kolmes osas, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud, kolmas osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üks kahes osas, mõlemad nimelised, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst äh, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kas soovitakse kontrolli? tagasi lükatud. edasi äh, äh, kolmkümmend kaks, nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi muudatused kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus on nelikümmend kolm, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv äh, kolmkümmend originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus on kaheksateist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 muudatusettepanek viiskümmend üks, siis on poolt, vastu. Te olete natuke väsinud, kes on poolt, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kolmkümmend kuus. kontrollime üle. muudatusettepaneku viiskümmend üks hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud paragrahv kolmkümmend kuus, originaaltekst kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud ja vastu võetud. Ehm, seitsekümmend kaks ehm, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksa, nimeline hääletus on alanud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 erapooletud, vastu võetud. paragrahv nelikümmend üheksa, originaaltekst neljas osas, kõik nimeliselt, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud neljas osa, hääletamine on lõppenud, alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist kahes osas, mõlemad nimeliselt, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja sellega langeb originaaltekst ära nüüd viiskümmend neli, nimeline hääletus on alanud. viiskümmend neli, muudatusettepanek viiskümmend neli. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd viiskümmend kolm, äh, kahes osas esimene osa, hääletame nimeliselt, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üheksateist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv viiskümmend viis, originaaltekst, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv viiskümmend kuus, originaaltekst kolmes osas, kõik nimelised, enim-, esimene osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. kolmas osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv viiskümmend seitse, originaaltekst, esimene osa nimeliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kuuskümmend, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, äh, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend viis, originaaltekst kolmes osas, esimene osa hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kuus nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud paragrahv seitsekümmend kaks, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime üle, paragrahv viiskümmend kaks, vabandust, paragrahv seitsekümmend kaks, äh, teine osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv seitsekümmend kolm, originaaltekst kahes osas esimene osa nimeliselt hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv seitsekümmend viis, originaaltekst kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv kaheksakümmend, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv kaheksakümmend viis, originaaltekst, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üheksa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud originaaltekst neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kolmas osa poolt. kontrollime üle teise osa teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud paragrahv üheksakümmend, originaaltekst viies osas kõik nimeliselt, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. neljas osa hääletamine on alanud. neljas osa. hääletamine oli avatud, nüüd see lõpetatakse ja vastu võetud. viies osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. paragrahv üheksakümmend üks, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend neli, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. paragrahv üheksakümmend üheksa, originaaltekst äh, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis paragrahv sada viis originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst paragrahv sada seitse, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolm, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend viis, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kuus, nimeline hääletus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, hääletame kogu resolutsiooni muudetud kujul, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd edasi järgneb resolutsioon teemal Ühendkuningriigi väljaastumislepingu sisalduvate kodanike õiguste käsitlevate sätete rakendamine ja nende järgimine. paragrahv kaheksa Ähm, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on äh, hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv äh, kaksteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. paragrahv kaheksateist, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv üheksateist, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. paragrahv kakskümmend, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni. nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena kolleeg Isabel Viiseler-Liima raport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 tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli poolt,